Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. kallid kolleegid, daamid ja härrad, jätkame sealt, äh, kus meil pooleli jäi enne lõunat. me peame veel rääkima Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondist ja tahaksin anda sõna raportöörile Esteban Gonzalez Ponsile, kes siis räägib meile globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmisest ja Euroop- ja Hispaania, nimelt Castilla taotlusest seitsmesajale tuhandele eurole suur tänu. kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta viiendal äh, septembril soovis Hispaania Euroopa äh, globaliseerumisfondist abi selleks, et äh, üle viiesajale töötajale anda abi. Nad kaotasid oma töö kahe tuhande üheteistkümnendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani Hispaania regioonist Castilla Leonis just korgi- ja puidutööstuses ning vähemalt viis parlamendifraktsiooni on nüüd tänuväärt eh, toetuse eest, mida nad avaldasid sellele regioonile Hispaanias. kahekümne teisel juulil kaks tuhat neliteist vaatas komisjon Hispaania taotluse läbi taotlus vastas kõigile nõuetele ning ähm, see toetus peaks jõudma ähm, vallandatud töötajatele niipea kui võimalik, me räägime miljonist neljasaja tuhandest eurost kokku. see peaks aitama umbes seitsesadat töötajat, kelle jaoks on väga keeruline leida uut tööd isegi kui neile antakse abi, et neid äh, taas lõimida tööturule. Äh, ettevõtluses on toimunud olulised muudatused ja Hispaanias on olukord väga keeruliseks muutunud kriisi tõttu, majanduslanguse tõttu, mis mõjutab ka kogu Euroopat, eriti Hispaaniat korgi ja puidutoodete eksport on kiirelt langenud kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani ning sama perioodi jooksul vähenes kogu selle sektori toodang Hispaanias isegi rohkem. Kastiilias oli selles puidu ja korgisektoris vähene, vähenenud töötajate arv viiesaja võrra. eelarvekomisjon on tegelenud selle küsimusega ja minule kui hispaanlasele on eriti tähtis, et me peame siiski Euroopa kodanikele toetust avaldama, peame solidaarsust üles näitama, sest ähm, praegu on töö leidmine eriti keeruliseks muutunud, eriti raskeks muutunud puu- ja puidutoodete sektoris on oluline väga halb, eri, ettevõtlus ei, ei toimi selles sektoris ja see kõik mõjutab tohutult kogu kohalikku tööturgu. me arvame, et Hispaania avaldus on EGF-i nõuetele vastav ja Euroopa Parlament peaks toetama seitsmesaja tuhande euro eraldamist ähm, regioonile, see on pool või viiskümmend protsenti kogu nõutud summast. see võimaldab umbes neljasajal töötajal jälle tööturule tagasi tulla. suur aitäh Euroopa Komisjonile abi eest, otsuse tegemise eest kiirelt ning ähm, ma tahaksin öelda aitäh ka mõnedele meie komisjoni liikmetele, kes on erinevatest fraktsioonidest. Hispaaniale peaks finantsabi jõudma niipea kui kiiresti, et, et kodanikud saaksid äh, uuesti tööle asuda. tähtis on tööpuuduse vähendamine Euroopas äh, ja töötajate tööturule taaslõimimise lihtsustamine. Äh, töötajad võiksid saada abi alustamaks VKE-des tööd. Ähm, praegu on töökohti väga vähe Euroopas. suur tänu raportöörile. aitäh selle informatsiooni eest, mida te meiega jagasite. Ähm, me tuleme üheteistkümnendal septembril kokku ja hääletame teie raportit ja otsust. ning täiskogul hääletatakse raportit, tutvustatakse raportit kaheksateistkümnendal septembril. kas on küsimusi või kommentaare? ei ole? Läheme siis edasi või siiski, vabandage. palun, sõna on teil, kolleeg. mul on tegelikult ainult üks küsimus. see on äh, protseduuriline küsimus, see tegelikult puudutab kõiki sarnaseid taotlusi. kui esitatakse näiteks Soomest üks taotlus, kas mina võin saada raportööriks, sellepärast et kui tõesti äh, taotlus tehakse Soomest, siis ähm, minule teeb muret, et tõesti Soome saaks seda abi ja ma tahaksin raportööriks saada Mais vous avez un, un, un devoir de... Äh, muidugi äh, moraalselt on teil äh, kohustus lausa raport läbi vaadata, aga samas tuleb ka meie aluspõhimõtetest kinni pidada raport, raportite jagamisel. ma ei tea, kas raportöör võib sõltumatuks jääda oma koduriigi suhtes. Oui, monsieur Fernandez. härra Fernandes, palun ma ei tahaks äh, seda arutelu uuesti alustada, ma tahaksin kolleegidele öelda, et äh, sellest äh, on juba räägitud koordinaatorite koosolekul, kus võeti vastu ühtne otsus. Euroopa Rahvapartei ütles, et meie jääme selle seisukoha juurde kindlaks. ja et miski ei ole selle vastu, et liikmesriigi saadik koostab raporti, mis on, mis käsitleb tema koduriiki näiteks kui ma olen eelarve raportöör ja kui on vaja takistada seda, et äh, oleks mingisugused äh, negatiivsed mõjud, aga siis küll, aga juriidiliselt ei ole tegelikult mingeid vastuargumente see äh, suurendab äh, saadiku rolli mõjukust ja kui keegi ei ole nõus sellega, mida saadik ütleb, siis on tal võimalus esitada muudatusettepanekuid. ja ma ei ole veel kogenud, et äh, keegi selle küsimuse juures mingit eetilist puudujääki oleks ette heitnud. tegemist on esimese korraga, kui solidaarsusfondi puhul äh, vastava riigi saadik on saanud raportööriks. ma ei tahaks seda arutelu siin uuesti kordama hakata. minu jaoks äh, on see arutelu juba toimunud. saadikutel on võimalus vabalt oma äh, ametikohustusi täita, loomulikult on neil äh, erilised sidemed oma koduriigiga. aga oluline on ka see, et nad näitavad, et nad äh, teevad tööd selle riigi nimel, kus nad valituks on osutunud. meie seisukoht on äh, sellega seoses selgeks saanud, ma arvan, et õiguslikult ja ka moraalselt ja eetiliselt on meie seisukoht äh, laitmatu, aitäh. Merci, monsieur Etchen-. suur aitäh, härra Etšenike, palun. suur aitäh esimees. esiteks ütle, ütleksin, et äh, miljon nelisada tuhat eurot, kui ma selle neljasajaga jagan, siis ähm, see teeb kokku kolmsada eurot töötaja kohta. ja minu arvates ei ole see sugugi piisav selleks, et ähm, äh, lahendada kõiki neid probleeme, mis seisavad inimeste ees, kes on äh, nüüd tööta jäänud samas ma loomulikult nõustun sellega, et EGF vahendeid tuleb mobiliseerida niipea, kui mingi selline sündmus aset leiab. aga siin ei ole millegiga uhkustada. preventsioon on siiski parem kui tagajärgede likvideerimine katsume selliseid olukordi vältida tulevikus. selle asemel, et hakkame otsima kompensatsiooni nendele, kes on tööst ilma jäänud. katsume leida meetmeid, et ähm, me saaksime vältida niisugust töötajate vallandamist. meie Euroopa Liidu institutsioonide esindajatena peaksime tegema kõik selleks, et et äh, me ei peaks hakkama globaliseerimisega kohanemise fondidest äh, raha otsima vallandatud töötajate abistamiseks. tänan. suur aitäh. Roberto Sabal. Eh, suur aitäh. ma tegelikult palusin sõna äh, pärast meie Soome kolleegi sõnavõttu siis, kui ta küsis, kas Soome taotluse puhul saab ka soomlane raportööriks saada. vastus oli muidugi, et takistusi ei ole. aga otsus tehakse siis, kui tõesti niimoodi juhtub. aga meil ei ole ju eriti suurt sõnaõigust Euroopaga, äh, globaliseerumisega kohanemise fondi puhul meie peame tegema lihtsalt seda, et kontrollime, kas taotlus vastab nõuetele, ehm, aitama otsustada, kas eh, on vaja abi, eh, kui palju abi on vaja, võrdlema seda abi, abitaotlust siis EGF-i eh, e võimalustega ja kindlasti võib taotluse esitanud liikmesriigi äh, saadik raportööriks olla, sest nemad kindlasti mõistavad olukorda koha peal palju paremini kui teised. ja samas on ka teada, et EGF ei ole sugugi imevahend, kõiki tööturuprobleeme ta lahendada ei suuda, ta lihtsalt pakub teatud finantsabi omapoolset abi selleks, et saaks koolitada ja, äh, ja töötajaid tagasi tööturule tuua. jah, ma tahtsin nüüd avalikult tunnistada üles oma süü, sest koordinaatorite koosolekul mina äh, kaitsesin jääde, proua Jäädenmägi seisukohti aga muidugi äh, seisukohtade vastuvõtmiseks on ikkagi vaja enamuse toetust, äh, siis kui määratakse pearaportöör ja nüüd ähm, proua Jäädenmägi lihtsalt ei teadnud äh, meie otsusest, sest koordinaatorid ei olnud informeerinud teda. mina nüüd vabandan oma süü pärast. Äh, aitäh, ma tahaksin äh, midagi lisada, sest mulle on jäänud mulje, et äh, mõningad sõnavõtud on olnud ähm, siin liiga sisulised me oleme siin eelarvekomisjonis ja tihti eelarvekomisjonis on minu arvates vaja kaitsta eelarvelisi õudusi Ähm, nii tore, kui see ka oleks, kõiki probleeme rahaga lahendada, meil ei ole seda äh, raha lihtsalt äh, ja me ei saa saata välja signaali, et äh, tulevikus, et, et kahtluse korral on alati võimalik piisavalt raha anda sellistele asjadele. mina arvan, et tegemist on sellise tulekahju kustutamise fondiga selleks, et kõige hullemat häda leevendada. me peaksime saatma välja signaali, et tegemist ei ole ravimisega, vaid lihtsalt sümptomite leevendamisega ja sellepärast me peaksime piirduma ja tohime piirduda sel juhul äh, ainult hädajuhtumitega, aitäh. Si, merci, monsieur le raporteur. aitäh, härra raportöör, palun aitäh, härra esimees, suur tänu kõigile kolleegidele toetuse eest. Nende vahendite andmiseks ja tahtsin kahte asja veel öelda. tegemist ei ole koondamishüvitisega, vaid tegemist on fondiga, mis on suunatud oma töökoha kaotanud inimeste tööturule tagasitoomisele. tegemist ei ole hüvitise maksmisega, vaid sellega, et töötajatele aidatakse leida uus töökoht, võib-olla vahetada elukutset. nii et sellega on siin tegemist ja teiseks austatud Soome kolleegi aadressil, see ei ole teisejärguline teema, vaid tegemist on teemaga, mis puudutab meie töö sisu. me ei ole kohtunikud, me ei ole ametiasutus, meie oleme kodanikuadvokaadid, meie oleme saadikud ja kaitseme nende huve, kes on meid valinud. vähemalt mina teen seda, mina kaitsen nende huve, kes on mind valinud. ja kui ma oleksin osutunud valituks Soomest, siis ma kaitseks soomlaste huve, aga lõpptulemusena ei otsusta ju üks saadik, vaid te kõik otsustate ju ja see, mille raportöör välja pakub, selle üle hääletatakse komisjonis. igal saks-, saadikul on au esindada oma valijaid ja sellepärast oli mul see võimalus, aitäh. härra Artüi, see on väga huvitav arutelu. tõepoolest, globaliseerumisega kohanemise fond lõppkokkuvõttes, kui mõni ettevõte on uksed sulgenud, kuna on tootmine üle viidud mingisse teise riiki, kui me soovime ennetada selliseid üleviimisi, siis on vaja struktuurireforme selleks, et säilitada meie konkurentsivõime ja vältida selliseid järjestikuseid Mm, katastroofe, mis toovad endaga kaasa rasked sotsiaalsed äh, tagajärjed ja see, mida siin kolleeg just ütles, tõepoolest tegemist on tulekahju kustutamisega, kui õnnetus on äh, juhtunud, siis üritame me äh, häda leevendada ja aidata töötajatel uusi oskusi omandada. hääletus on üheteistkümnendal septembril ja meie arutelu andis teile infot selleks, et te saaksite üheteistkümnendal septembril otsuse vastu võtta. ja lähme edasi järgmise teema juurde, ma annan sõna Nils Torvaldsile, kes tutvustab meile oma arvamust, arvamuse projekti, mis on kahekümne üheksandal augustil eelmisel reedel esitatud saadikutele ja see puudutab majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastat, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta prioriteetide elluviimist ja see on siis meie komisjoni arvamus. Nils, sul on sõna. suur tänu, härra esimees, ma teen suhteliselt lühidalt seekord tegemist on arvamusega siis Euroopa poolaasta rakendamise kohta ja seda siis eelarve aspektidest. hiljem liidetakse see majanduskomisjoni raportile, mis puudutab sama teemat ja loodetavasti loete te seda koos De Bakeri raportiga mis on siis majanduskomisjoni raport, selleks et saada täielik pilt. meie arvamus rõhutab seda, kui oluline on Euroopa Liidu eelarve majanduskasvu töökohtade loomisel ja makromajanduslike ebatasasuste tasandamisel Euroopa Liidus. arvamuses äh, korratakse seda, et ähm, liikmesriikide koormat võiks vähendada omavahendite uus süsteem, mis vähendaks siis liikmesriikide sissemakseid. Te teate, et kõrgetasemeline ekspertide grupp üritab leida lahendust sellele probleemile ja ootame praegu siis veel nii-öelda seda valget suitsu nende kabelist. nüüd pärast arutelusid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve äh, osas äh, tootakse siin, tuuakse siin välja äh, nii äh, maksekohustuste, makseeraldiste lõhe ning äh, see, et äh, uued programmid tuleb rahastada eelarveperioodis varem. De Bakeri raportis on mõned asjad, mille võiks üle võtta ka siia arvamusse, kuid kuivõrd need pannakse kokku ühte öö, dokumenti kokku, ei ole mõtet neid siin korrata. muudatusettepanekute tähtaeg on viisteist september ja pärast seda peaks olema võimalik hääletada äh, selle arvamuse üle kolmekümnendal septembril. suur tänu. suur tänu, härra Torvalds, selle äh, ülevaate eest. kas on märkuseid, härra Hannes? teen äh, väga lühidalt, härra esimees kolleeg Kressle nimel, kes ei saa siin täna kohal olla tahaksin esmalt äh, tänada härra Torvaldsit äh, selle raporti eest. me näeme, et äh, on väga palju ühisjooni siin sellega. mis ta siin enne rääkis me oleme loomulikult arvamusel, et vaja on majanduskasvu edendada, vaja on juba praegu selleks, selle nimel tegutsema hakata, vaja on edendada noorte tööhõivet, noorte garantiid, oluline on loomulikult ka eh, energiavarustuse sõltumatus, liikmesriikide taristu probleem, probleemid, eh, kogu Eurotsooni struktuurireformid, siin on väga suur vastastikune sõltuvus, mis meil on selgeks saanud. ja tahaksin ka öelda, et liikmesriigid peavad hoolitsema, liikmesriike tuleb üles kutsuda äh, hoolitsema paremini selle eest, et äh, vahendeid kasutatakse äh, paremini ära selleks, et tõsta meie konkurentsivõimet selge on see, et see sellele peab eelnema see, et, et institutsioonid kõiki kriteeriume täidavad, eelkõige arved maksavad ja et nõukogu ka ehm, lööks kaasa selles projektis, mis puudutab põhimõtteliselt meid kõiki. Sii, grazie presidente, anch'io. järgmine kõneleja. suur tänu suur tänu, härra esimees, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööri, kes on kokku pannud suurepärase dokumendi, tegemist on arvamusega, mida ma toetan ja ma tahtsin teha mõned märkused väga lühidalt, aga veel siia juurde. kõigepealt aastaid on Euroopa Parlament rõhutanud seda, kui oluline on Euroopa Liidu eelarve eelarve toetab äh, maailma majandust laiemalt, aga sellegipoolest siseriiklikud valitsused ähm, tahavad kogu aeg kärpida seda eelarvet lõpmatult ja sellepärast ma toetan täies mahus komisjonile esitatud soovitusi ja selle analüüsiga saab ollagi ainult nõus. me tahaksime, et komisjon äh, oma analüüsis äh, Äh, annaks hinnangu ka sellele, et milline on äh, mõju Euroopa Liidu eelarvel äh, siseriiklikele eelarvetele, ma näiteks mõtlen sellistele asjadele nagu noorsootagatise finantseerimine, see on ju ometigi eelis siseriiklikele eelarvetele. me peame tagama selle, et Euroopa kodanik äh, saaks tööd teha, et äh, kodanikel oleks äh, võimalusi oma talenti rakendada ja niimoodi saaksid nad meie majandust toetada ja ma tahaksin veel kord meelde tuletada seda, et kui liikmesriigid tahavad vähendada oma sissemakseid Euroopa Liidu eelarvesse, ja tahavad tõhusamat eelarvet, siis peaks võib-olla mõtlema tõesti uuele eh, omavahendite süsteemile Euroopa Liidu jaoks ja seda on Euroopa Parlament ka mitu korda rõhutanud ja on öelnud, et teema on oluline ja selle eest tuleb mõelda. kõrgetasemeline grupp loodetavasti esitab ambitsioonika ettepaneku, julge ettepaneku selles suunas. Euroopa on olnud stabiilsuse aluseks aastaid, aga järjest rohkem ja rohkem äh, on äh, töökohti läinud kaduma Euroopas, ettevõtted kannavad väga suurt koormat, nii et stabiilsuse pärast ma tahaksin rõhutada seda, et äh, oluline on läbi viia struktuurireformid, näiteks tööjõuturgudel tuleb realiseerida ka investeeringute programm selle jaoks, mis ka oma nime väärib. ilma selleta ma kardan, et Euroopa ei suuda vastu panna konkurentsile, mida pakuvad maailmas teised majandused ja ma tahaksin, et äh, see uus Euroopa poolaastasüsteem ja uus komisjon äh, võt-, viivad selleni, et sellest perspektiivist peetakse kinni. liikmesriigid peavad mõistma, kui oluline on Euroopa Liidu eelarve majanduskasvu tagamiseks. lisaks sellele arvan ma, et oleks kasulik, kui liikmesriigid ja mitte ainult Eurotsooni liikmesriigid viiksid läbi reformid, mida on hädasti vaja, selleks muidugi, et majanduskasv garanteerida, aga ka selleks, et vältida seda, et äh, ruineeritakse tulevaste põlvede tulevik. aitäh. rohkem ei ole sõnasoovijaid praegu endast märku andnud. ja tuletaksin siis siinkohal teile meelde, et äh, muudatusettepanekute tähtaeg selle arvamuse puhul on viieteistkümnes september kell seitseteist ja eelarvekomisjon hääletab kolmekümnendal septembril toimuval koosolekul. nii, sellega on päevakorra kõik punktid ammendatud ja nüüd siis muud küsimused. kas muude küsimuste all keegi soovib sõna? tundub, et mitte no nii. loomulikult ma paluksin, et koordinaatorid jääksid äh, saali, sellepärast et äh, täna hommikul me pidime peatama oma äh, koordinaatorite koosoleku, kuna istung pidi pihta hakkama, nii et suur tänu kõigile, kes osalesid täna selle eelarvekomisjoni kohtumisel. järgmine koosolek üheteistkümnendal septembril, see on neljapäev kell üheksa hommikul siinsamas linnas Brüsselis sellega on istung lõppenud. kõikidele komisjoni liikmetele välja arvatud koordinaatorid.